oleku protokollis vastavalt artiklile seitsekümmend neli allkirjastati eh, dokumendid vastavalt kehtivale korrale ja need avaldatakse ka selle istungi protokollis. nüüd me tuleme päevakorra muutmise või selle vastuvõtmise juurde, mis